Pan Przewodniczący! Dzień dobry. Otwieram posiedzenie. Tere hommikust, mu daamid ja härrad. Käesolevaga avan istungi. Enne kui tuleme päevakorra esimese päev punkti juurde, tahaksin teha väikese avalduse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 on leidnud enamike parlamendi liikmete toetuse, seega vastavalt parlamendi sisekorra reeglitega, reeglitele avaldatakse see deklaratsioon ja võetakse see vastu või avaldatakse koos sellel istungjärgul vastu võetud dokumendil. härra Martines soovis sõna sel teemal. aitäh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 kuidas arendada Aafrika teaduslikku suutlikkust ning soodustada Euro-Aafrika koostööd raadioastronoomias, see on väga-väga oluline valdkond ja väga huvitav kogu kontinendi jaoks, eriti Lõuna-Aafrika jaoks. nii et ma tahaksin tänada kõiki allakirjutanuid, on noorte inimeste meeskond, kes on väga entusiastlikult tegelenud allkirjade kogumisega ja ma tahaksin seda noorte inimeste meeskonda tänada tahan tänada Lõuna-Aafrika äh, valitsust ja ministreid. Äh, nende minister Pandor äh, on, tuleb, proua Pandor tuleb järgmisel nädalal Brüsselisse, räägib ka ajakirjandusele selle kirjaliku deklaratsiooni tähtsusest, mille, mis seisab progressi eest Aafrika kontinendil ja eriti ähm, selle lõunaosa jaoks. kutsuksin komisjoni reageerima konstruktiivselt nad pe-, nagu nad peaksidki tegema, arvestades seda, kui oluline on see kirjalik deklaratsioon. see on väga oluline, nagu ma ütlesin, see on oluline Aafrika jaoks ja see on väga oluline teaduse jaoks ning oluline suhete jaoks Euroopa Liidu ja Aafrika vahel. suur aitäh! suur aitäh ja palju õnne! kirjaliku deklaratsiooni autoritele ja läheme nüüd edasi päevakorraga. härra Davisi ähm, raport